Welcome to this meeting. It's tere tulemast meie kohtumisele, kohtumine on pikk ja kui vaja, teeme vahepeal väikese pausi pärast mõnda tundi. päevakord, kas kõik on nõus sellega, kas me võime selle vastu võtta ilma muudatusteta, suur tänu. päevakorrapunkt number kaks, tõlke režiim kõik kõik keeled peale malta, horvaadi ja iiri keele on täna töökeelteks ja ühtlasi võib-olla meie hääletus ajal on siin kümneliikmeline külastajate grupp, Mission Local pour l'Emploi de Jeunes de Bondi äh, äh, organisatsioonist, need on härra Leia Riki külastajad, aga nagu ma aru saan, nad tulevad siia pärastlõunal, mitte hääletuse ajal. noh, selles on nii neile kui meile ilmselt hea uudis. kas me võime võtta vastu seitsmenda ja kahekümne kaheksanda mai protokollid, kui ei ole vastuväiteid, siis on need vastu võetud. ja läheme nüüd siis hääletuse juurde, hääletusnimekiri on väga pikk ja nagu ma ütlesin, kui vaja, võime vahepeal teha pausi, aga hakkame siis pihta ja vaatame, kui kaugele meil õnnestub minna. alustame kõigepealt äh, arvamuse eelnõust Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikuks rakendamiseks. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatuset kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd, kolleegid, hääletame selle arvamuse üle muudetud kujul, hääletus on avatud. hääletus on nüüd suletud. vastu võetud nelikümmend üks poolthäält. Läheme edasi Uh, okay, now... nii, kolleegid, läheme edasi. arvan, raporti eelnõu nõukogu ja parlamendi ettepanek Euroopa tööturuasutuste võrgustiku kohta. ja alustame kompromissist A. siiski, vabandust, ütleb proua esinaine, muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek Regi komisjonilt kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regikomisjoni kahekümne kolmas, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, saja üheksakümne viies. hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud kakskümmend kuus poolthäält sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, sada üheksakümmend kaheksa. otsus on avatud suletud vastu võetud. ainult üks, ühe poolthäälega. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kakskümmend kuus, eraldi hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm. ja muudatusettepanek kakssada kakskümmend neli üheskoos, kaks, kaks, kolm, kaks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss PA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks. hääletus on avatud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss QA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatust äh, ette kakskümmend, kakskümmend poolt vastu, vastu võetud, kompromiss Q, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolm, kakssada nelikümmend kuus suuline muudatusettepanek Sean Simonilt. introduced on tackling unemployment in particular in, in particular youth unemployment uh, <clears throat> and inequalities. Those in favor? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. regi kolmkümmend üks. hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek inglise keeles vist eks siis avoid sõnahääletus asendatakse sõnaga overcome poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kuus. see on tagasi võetud muudatusettepanek kuue puhul, see on tagasi võetud. ja seda tahetakse nüüd asendada suulise muudatusettepanekuga härra Peeter Beckerilt. ma loen selle teile ette, härra De Becker, kas olete sellega nõus? see puudutab õnnespunktet kaksteist, tööturupoliitikad on liikmesriikide pädevuses ähm, kuid seda koordineeritakse ja toetatakse Euroopa Liidust vastavalt äh, sätetele Euroopa Liidu aluslepingust, äh, liikuvusega seotud toetusmeetmed peavad vastama Euroopa Liidu aluslepingute põhimõtetele, eriti mis puudutab võrdse kohtlemise põhimõtet ja Euroopa vastavat seadusandlust. härra Tebeke, teie toetate seda ettepanekut? jah, olen nõus, ilusti lugesite ette. olete poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tegi kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kakssada viiskümmend neli. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud kolm häält rohkem poolt kui vastu. muudatusettepanek kakssada viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kakssada viiskümmend viis. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada viiskümmend seitse on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss QB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. riigikomisjoni kolmekümne viies poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kolm, kontrollime, kakssada kuuskümmend kaheksa, kakssada kuuskümmend kaheksa hääletus avatud, suletud tagasi lükatud. Regi kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd edasi muudatusettepanek kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakssada seitsekümmend viis. hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kaheksakümmend kaheksa. hääletus on suletud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kakssada üheksakümmend, hääletus on avatud häält on suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lehekülg viisteist, kolleegid muudatusettepanek kolmsada kakskümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss V, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss VA, poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kompromiss Y poolt. see on leheküljel seitseteist. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss VA poolt. kaks ühe A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi, lehekülg üheksateist, muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend. leidsite üles, siis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud nüüd leheküljelt kakskümmend, muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuusteist, kolmsada kaheksakümmend neli, kolmsada kaheksakümmend viis, kolmsada kaheksakümmend kuus, kolmsada kaheksakümmend seitse, kolmsada kaheksakümmend kaheksa, kolmsada kaheksakümmend üheksa, üheskoos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek ettepanekud kolmsada üheksakümmend ja kolmsada üheksakümmend kaks üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend kaheksa tuleb hääletusele koos kompromissiga Z, kolmsada üheksakümmend kaheksa ja kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lehekülg kakskümmend kaks, kompromiss AA, poolt, vastu ja erapooletult vastu võetud. nüüd muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek kahekümne teise lehekülje lõpus, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek nelisada neliteist, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun muudatusettepanek nelisada viisteist, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt kakskümmend kaks. muudatusettepanekud kakskümmend nelisada kuusteist, nelisada seitseteist ja nelisada kaheksateist üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime palun. Need neli muudatusettepanekut üheskoos. hääletus on avatud ja see on vastu võetud. nii, muudatusettepanek nelisada üheksa, nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelisada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelisada, äh, siis vabandust, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Nee, nüüd muudatusettepanek nelisada kakskümmend kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nii kakskümmend kaks ja nelisada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakskümmend kaks ja nelisada kolmkümmend. hääletus on avatud, suletud vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält. muudatusettepanek nelisada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm ja nelisada kolmkümmend kaks üheskoos ja veel äh, nelisada kolmkümmend kolm ka poolt, vastu, erapooletud me peame kontrollima, palun. hääled on suletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AB poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek nelisada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kontrollime nelisada nelikümmend kaks. hääletus on suletud. vastu võetud kolmkümmend üks poolthäält. muudatusettepanek nelisada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus regilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelisada nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AC, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AD, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend üks, poolt. neli, nelisada kuuskümmend, nelisada kuuskümmend üks, poolt, vastu, vastu võetud kompromiss. AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lehekülg kakskümmend seitse ja muudatus neli, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga nüüd me peame kontrollima, kas see oli nii. elektrooniline hääletus on alanud, lõppenud ja vastu võetud muudatusettepanek neli kaheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me öö, kontrollime seda muudatusettepanek neli kaheksa null. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on ka vastu võetud kompromiss AF. palun vabandust ahah, ikkagi AF, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kaheksa, viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga nüüd kontrollime nelja, kaheksa, viit. hääletus on nüüd lõppenud, see on tagasi lükatud regi viis kaheksa, see on leheküljel kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd on suuline muudatusettepanek artikkel viisteist lõike neli osas. selle on teinud raportöör. Euresi liikmed, see, nii nagu on öeldud, siis lõigetes üks ja kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli üheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli üheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. regi viis üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neli üheksa seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AQ poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lehekülg kolmkümmend, kompromiss AH poolt, vastu erapooletud, eh, vastu võetud muudatusettepanekul viis üks üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis kaks null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis kaks kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis kaks kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime viis, kaht, viit. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. viis, kaks, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kaks, üheksa, viissada kolmkümmend, viissada kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm, need on identsed, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Vii-, viis, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, üheksa viis, neli, null, koos hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükat-, vastu võetud. viis, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud me kontrollime viis, neli, nelja poolt, ast-, ah, palun vabandust, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, viis, neli, kaheksa langeb ära, viis, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, viis, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend ja Regi kuuskümmend kaks, nad on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, viis, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AJ, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd järgmine lehekülg muudatusettepanek kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kuus, neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. me kontrollime viis, kuus, nelja. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja on vastu võetud. viis, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud me kontrollime ka viis, kuus, viit. pool, ei poolt ei saa ju küsida, selge, niisiis hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss AK poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viis, kuus, seitse poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, viis, kuus, kaheksa poolt, vastu. me peame seda kontrollima. viis, kuus, kaheksa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viis, kuus, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime viis, seitse, nelja hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. viis, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi hea küll. me peame viis, seitse, viit üle kontrollima, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaheksa, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, üks poolt vastu, erapooletud. kas see tähendab hääletusnimekirjas plussi või? kas me saame nüüd ikka uuesti hääletada? viis, kaheksa, üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AL poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaheksa, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lähme järgmisele leheküljele, leheküljele kolmkümmend kuus, kompromiss AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, leheküljel kolmkümmend seitse koos muudatusettepanek kuussada kaheksateist, kuussada üheksateist, kuussada kakskümmend, kuussada kakskümmend üks ja kuussada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kolm, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime kuus, kolm, ühte, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. regi kuus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus kolm kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus kolm neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime kuus, kolm, nelja. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud ettepanek kuus kolm viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kuus, kolm, kuus. ei, enne kontrollime kuus, kolm, viit, hääletus on alanud and the vote is still open, but now it's hääletus on jätkuvalt alanud, aga nüüd see on juba lõppenud ja see on tagasi lükatud. kuus, kolm, kuus poolt, kuus, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime kuus, kolm kuud. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kuus, kolm, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime kuus, kolm, seitset. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud ühe poolthäälega. kuus, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Regi kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmiseks on meil muudatusettepanek kuus, neli, null, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepanekut kuus, neli, null. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kuus, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud me kontrollime kuus, neli, kaheksa. hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. kuus, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud regi seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuus viis null poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime kuus viis null. hääletus pidevalt kestab, aga nüüd on lõppenud see on vastu võetud. kuus, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, palun vabandust, tagasi lükatud, ütleb e, juhataja. kuus, viis, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, viis, neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuus, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, me kontrollime muudatusettepanekut kuus, viis, kuus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kuus, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, regi seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, viis, kaheksa poolt, ai õigus, jah, see langeb ju ära, ütleb juhataja. seega kuus, viis, üheksa, kuus, kuus, null koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me kontrollime muudatusettepanekut kuus, kuus, üks. hääletus kestab. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. kuus, kuus, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. <clears throat> Regi seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kuus, kuus. raportööri suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuus, seitse, raportööri suuline muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. regi seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud ja järgmine on regi seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. kuus, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, kaheksa, ah ei, kõigepealt kontrollime, kuus, seitse, seitse nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. kuus, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. me kontrollime kuus, seitse, kaheksat. hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud ühe poolthäälega. kuus kaheksa null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus kaheksa üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus kaheksa kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus kaheksa kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kuus kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus kaheksa viis, nelikümmend neli, kuus kaheksa kuus. juhataja katkestab iseennast üle. vabandan, see on, seal on juttu rakendus, delegeeritud aktidest. minu meelest on väga kummaline see asi ähm, äh, välja jätta, nii et mina võtaksin oma muudatusettepaneku siinkohal tagasi. Thank you, Mr. Leonard. So we vote on amendment 689 and 691 together. Those against poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, üheksa, kaks, kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juhataja konsulteerib Äh, nüüd liigume otse muudatusettepaneku kuus üheksa üheksa juurde poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. regi seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss A poolt vastu, erapooletud vastu võetud. järgmiseks võtame järgmise lehekülje muudatusettepanek viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd regi kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt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 kas keegi soovib kontrollida kuuskümmend kaheksat, palun, kuuskümmend kaheksa elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud taga, vastu võetud, regi seitse, ah seda meil ei ole vaja hääletada, lähme kompromiss E juurde, kompromiss E, kes on poolt, kes on vastu e, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd regi üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, kes, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss FA, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud tagasi lükatud. aga me kontrollime muudatusettepanekut sada nüüd on hääletus juba lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, kahes osas esimene osa poolt, vastu, esimene osa, jah, esimene osa kordab juhataja, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepaneku sada kuus esimest osa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. jah, see on nüüd vastu võetud sada kuus, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepanek sada üheksa, hääletus on alanud. see on tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ka sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, eh, vastu võetud. ja nüüd sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi neliteist poolt, jah, õigus, jah, see langeb ära, ütleb juhataja, nüüd me jõuame kompromiss Haani poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd lehekülg nelikümmend üheksa, üks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse koos saja kolmekümne kaheksaga, poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend poolt vastu erapooletud, vastu võetud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 kompromiss J poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud. regi seitseteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus koos saja viiekümne kaheksaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud regi kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me hääletame muudetud raporti üle hääletus on lõppenud ja äh, raport on vastu võetud neljakümne nelja poolthäälega, ma tänan teid, kolleeg Pekker. oi, ma väga vabandan. peame hääletama ka seadusandliku resolutsiooni üle, nimeline hääletus äh, nagu ikka tänapäeval, nii et hääletus on nüüd avatud äh, resolutsiooni eelnõu, palun. And the vote is still open. hääletamine jätkub. ja hääletamine on nüüd lõppenud ja vastu võetud nelikümmend neli poolthäält mm.. okei mm. okay Uh, the result of the niisiis, nimelise hääletuse tulemus peab minema sellesse lõppraportisse, kui kolmandik kohalolev, hääletamise ajal kolmalolevat, kohalolevatest saadikutest seda nõuab ja nüüd küsimus teile. kas te soovite, et see nimelise hääletuse tulemus läheks siia raportisse, mitte ainult protokolli, aga ka raportisse. jah, enamus toetab seda. aitäh teile, aitäh härra Beckerile hmm.. Yes. Um, I'll put the, the uh, Yes, I ask Mr Becker uh, if you seek härra Becker, kas te soovite mandaati selle raporti kohta? jah, soovin küll. raport on nüüd meie komisjonis vastu võetud. Yeah. Then we have to vote also on that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 vaja on kakskümmend kaheksa häält talle selleks, kõik on hääletanud ja vaatame, mis on tulemus, nelikümmend kaks poolt. Then we are finished with this one? Yes. yes. Mm -hmm. now we go to järgmisena võtame siis ette konkurentsivõimelise Euroopa Liidu tööjõuturu loomine kakskümmend ük-, kahekümne esimesel sajandil oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastavusse viimine kui võimalus kriisist väljuda, sellist pealkirja kandva raporti. kompromiss B, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm jääb ära. ei. lisaks B-le paneme hääletusele kolmekümne kolmanda, kes poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime hääletustu-, hääletuse üle, hääletamine on alanud, muudatusettepanek kolmkümmend kolm. hääletamine veel käib. nüüd on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud ühe häälega kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmekümne viienda üle. hääletamine käib. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Ah. number kolmkümmend seitse, see on lisa kompromissile B, teine osa sellest, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss, et see, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle elektrooniliselt. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. viies lehekülg viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend neli ja viiskümmend viis koos, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kontrollime üle elektrooniliselt hääletamine käib. hääletamine on lõppenud. ühe häälega tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitsekümmend üks üle hääletamine käib ja nüüd on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaheksa pool häält. kõik te ei osale nagu hääletamises. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kuuekümne kuuenda üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AKE, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. F-i teist osa täiendab see, ähm, kutsub üles liikmesriike ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime selle üle hääletamine käib. hääletamine jätkuvalt kestab veel. ja nüüd on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks ja üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis jääb ära üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, see on suuline muudatusettepanek Aldelt. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Culture kakskümmend kaks vastu võetud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime saja üheteistkümne üle. hääletamine on alanud. hääletamine käib. vastu võetud kolmkümmend poolthäält, sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime üle, sada kolmteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kuld viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kaheksa üheksateist lehekülg, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kahe, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle sada üheksakümmend üks. hääletamine käib, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks. eraldi hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, osa kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle teise osa. see on siis sada üheksakümmend kaks, teine osa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. osa kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, ei, see jääb ära. kuld kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kuld kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld üks, kuld kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalk neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld viisteist, suulise muudatusettepanekuga aldelt ehk revisioni asemel review, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis V, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle kaks, kaks, kaheksa. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kaks, kaks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas soovite selle ka üle kontrollida? kaks, kaks, üheksa. kontrollime üle hääletamine on lõppenud. ühe häälega tagasi lükatud kaks, kolm, null, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kolm, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks, kolm, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kolm, seal on lisa. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks neli üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis null, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, viis, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks viis kaheksa, poolt, vas-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis üheksa ja kaks kuus null kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, kaks, viis, üheksa, kaks, kuus, null. hääletamine on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss AA, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, see oli, siin oli väga segane käteseis. hääletamine on lõppenud. Nonii siis me peame nad ükshaaval läbi hääletama. kaks, kuus, üks kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. hääletamine käib kahe, kaks, kuus, ühe osas, nüüd on lõppenud vastu võetud. kaks, kuus, kaks jääb ära, kaks, kuus, kolm ka, kaks, kuus, neli. kaks, kuus, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks kuus kuus, kes on poolt, see jääb ära, kaks kuus seitse ka, kaks kuus seitse panen hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kuus, sei-, kaks, seitse, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle. And it's still open. hääled on avatud, jätkuvalt avatud. nüüd suletud. nii et peame siis äh, kakssada seitsekümmend üks nüüd poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kaks, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, kakssada seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kolm peame kontrollima, jah? kontrollime palun kakssada seitsekümmend kolm, hääletus on avatud. kakssada seitsekümmend kolm. hääletus on suletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend viis poolt vastu ja erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. see langeb hoopis ära, kakssada seitsekümmend neli langeb, kakssada seitsekümmend kuus langeb ära. järgmisena muudatusettepanek kakssada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nüüd muudatusettepanek kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletusele muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kultuur kakskümmend, me ei hääleta. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kultuurikomisjoni ettepanek kakskümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, kultuur kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AF. enne seda aga kontrollime veel muudatusettepanekut kolmsada seitse, kolmsada seitse hääletus on suletud, see on vastu võetud kolmkümmend kolm poolthäält. kompromiss AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromiss AH. hääletus on avatud jätkuvalt avatud. nüüd on hääletus suletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolthäält. see tähendab seda, et järgmisena muudatusettepanek kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kultuurikomisjon kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmsada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ai, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi, muudatusettepanek, vabandust, kompromiss ab, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A J, palun, suulise muudatusettepanekuga, mille on teinud sotsiaaldemokraadid hääletame kõigepealt suulise muudatusettepaneku üle. suuline muudatusettepanek kompromiss A ja J juurde poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AK, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kaheksa on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AN poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. kom-, kultuur kakskümmend üks ei tule hääletusele, siis kompromiss AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kuueteistkümnendat. hääled on suletud tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, langeb ära kahekümnes ka siis kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd kolleegid, lõpphääletus, raporti eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus. hääletus on suletud. nimelise hääletuse lõpptulemus tuleb panna sinna raporti juurde, kui kolmandik rahvasaadikutest nii palub hääletuse ajal kohal olnutest, kas te tahate, et see pannakse juurde, kas kolmandik soovib seda? no andke märku. tundub, et kolmandik seda soovib. ja kas ma pean veel midagi küsima? kas äh, teeme pausi? teeme väikse pausi. viieminutiline väike paus. I made a break. <laughs> Yes, Wednesday. Yes. yes. <clears throat> okay, friends, we'll try to finish. kallid sõbrad, üritame selle asjaga ühele poole saada. natukene aega veel läheb, aga järgmisena päevakorrapunkt number seitse, arvamuse eelnõu härra Koosalt, ühtekuuluvuspoliitika ja tõrjutud kogukonnad, kompromiss A. poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, teine os-, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime ettepaneku viisteist, teine osa hääletus on alanud ja nüüdseks juba ka lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss, oh ei, muudatusettepaneku kolmteist teine osa, mis täiendab eh, kompromissi e poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepaneku kolmteist teist osa. hääletus on jätkuvalt käimas aga mitte enam kaua. olgu. jah, see on tõesti vastu võetud. kompromiss F äh, poolt on vastu, erapooletud vastu võetud. ettepanek kolmkümmend kolm. toimub arutelu. jah, muudatusettepanek kolmkümmend kolm esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuusteist, eraldi osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, eh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepaneku kuusteist teist osa, hääletus on alanud nii, aga nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolthäälega. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakskümmend üks, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. ikka alatu, avatud. niisiis, nüüd on hääletus lõppenud ja kolmkümmend üks poolt häälega vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, tähendab osade kaupa hääletus, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime muudatusettepaneku kakskümmend kuusteist osa, hääletus on alanud. hääletus on jätkuvalt alanud, avatud aga nüüd lõppenud. vastu võetud kahekümne kuue poolthäälega ja nüüd liigume kompromissi G juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud teate, veel üks kord palun, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli, ei, enne kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend kaks, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on jätkuvalt käimas, endiselt hääletus käib, see puudutab muudatusettepanekut number kuuskümmend kaks, kuuskümmend kaks. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa elektrooniline hääletus on alanud. ma võtan pärast, mis sa leidsid. hääletus on lõppenud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 ja nüüd me hääletame muudatud kujul seda ettepanek äh,, seda raportit, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud neljakümne kahe poolthäälega. tänan teid, kolleeg Koossa ja nüüd noorte ettevõtluse edendamise hariduse ja koolituse kaudu. arvamuse koostaja Jana Žitnjanska. kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek A, see on kompromiss B juba teisel leheküljel, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, nelikümmend seitse poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, ei, kompromiss viiskümmend kaheksa on järgmiseks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. ja poolthäältega kolmkümmend kolm poolthäälega vastu võetud ja nüüd kompromiss D poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komprom-, et muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd järgmisel leheküljel kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume leheküljele kaheksa, kompromiss H poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Kom-, mm, ettepanek kaheksa, kahe, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. me kontrollime muudatusettepanekut kolmteist. hääletus käib, kuid nüüd on ta küll lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss K poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me hääletame seda muudetud kujul, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmekümne üheksa poolthäälega vastu võetud. aitäh äh, kolleeg Žetinskat. ja jõuame projekti ühe osanikuga osaühingute juurde kompromiss A, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et kõik ülejäänud muudatusettepanekud langevad ära ja me jõuame kohe selleni, et hääletada dokumendi üle tervikuna. algab elektrooniline hääletus muudetud kujul dokumendi üle teil on vaja osaleda lõpphääletusel. Juta Strand trukki dokumendi üle. seega kolmkümmend viis toetajat on sellel raportil, aitäh! aitäh, proua Steinrück, teie raporti eest see oli täiesti selge toetus teile ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunktini, et äh, hääletada hääletusnimekirjas on härra Lopesi arvamuses üks muudatus, nimelt äh, muudatusettepanek kolmkümmend kolm mille on esitanud Maria Arena, Hughes Baie, Sergio Gutierrez Prieto. see ei tule enam lisandusena hääletusele kompromiss sees, vaid langeb ära, kui kompromiss C võetakse vastu. ja sellega siis kaasas käinud suuline muudatusettepanek äh, on ka tagasi võetud. ja nüüd siis võtame selle arvamuse ette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 kolmkümmend vastuhäält. muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss E lehekülje neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vabandust, ütleb proua esinejana, muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud ja nüüd hääletame nüüd arvamuse eelnõu muudetud kujul läbi. hääletus on avatud. hääletus on suletud. kolmkümmend, nelikümmend kolm poolt, kaheksa vastu kallid kolleegid, see oligi nüüd viimane hääletus. loodetavasti olete te kohal ka kell viisteist null null, sellepärast et kell kolm pärastlõunal on tulemas väga huvitav dialoog ja arvamuste vahetus ähm, riigipõhiste soovituste teemal kohal on äh, härra Dombrovskis, proua Tyson ja härra Moskovitši tegemist on äh, majanduskomisjoni ja tööhõivekomisjoni ühisüritusega, nii et jätkame kell viisteist null null, suur tänu ah.!